Bene, già. Non so come si fa qua. Bene, prego. Eh, cari colleghi, vi pregherei di prendere posto. Head kolleegid, palun istuge oma kohtadele. ja pange kõrvaklapid pähe, kui vaja olge head, võtke oma kohad sisse, siis saame jätkata koosolekuga. aitäh! meil on rõõm siin tervitada kahte olulist Itaalia valitsuse esindajat. niisiis eesistujariigi Itaalia esindajad härra Dario Franceschini ning äh, riigisekretär äh, Luigi Boba, kes äh, meile tutvustavad eesistujariigi Itaalia prioriteete. kui lubate, siis kõigepealt aga kinnitaksin meie päevakorra, sest toimus väike muudatus, mis puudutab kuulamise enda neljandat punkti minister Giannini ei ole täna kohal, selle asemel tuleb ta siia homme kell üksteist. ta paraku peab osalema ühel teisel koosolekul, kus räägitakse kõrgkoolireformist, nii et ta ei saa siin viibida. ja nüüd selle muudatusega päevakorras saame jätkata oma koosolekuga ja palun äh, teil kinnitada seitsmenda juuli koosoleku protokoll. kui mingeid vastuväiteid ei ole, siis on see protokoll kinnitatud. edasi teadaanded. teavitan kõiki siinviibijaid sellest, et ähm, tänast koosolekut kantakse üle ka internetis. nii et see on kättesaadav laiale avalikkusele ja meil on ka e, tõlge inglise, prantsuse, saksa, Tšehhi, Eesti, e, Bulgaaria, Rumeenia teistesse keeltesse ja sellega jõuamegi neljanda punkti juurde ja nõukogu äh, eesistujariigi Itaalia prioriteedi tutvustus. Äh, siin on väga olulised ähm, teemad nagu sport, noored, kultuur, aga loomulikult on äh, siin ka olulised suhted kolmandate riikidega ja oluline teema on ka audiovisuaalne meedia. ma soovin eesistujariigile Itaaliale palju edu Teie eesistumine algas äh, väga olulisel ajal, uus komisjoni koosseis ei ole veel alustanud ja äh, me, meie ametiaeg on alanud üleüldiselt väga põneval ajal, lisaks jätkame nüüd pärast suvevaheaega, nii et äh, igati väga selline keerukas põnev aeg ja see kindlasti alustab ka uut perioodi Euroopa poliitikas, äsja võeti vastu mitmeaastased programmid, millega oleme tegelenud ka siin komisjonis, hariduspoliitika, Erasmus, noortepoliitika, kodanike Euroopa ja mitmeaastaste programmide kinnitamine. ja sellega annaksingi sõna härra Franceskinile kes tutvustab eesistujariigi Itaalia prioriteete ta on kultuuripärandi, kultuuritegevuse ja turismiminister. ja äsja viibis ta ühes teises komisjonis, sellepärast ka hilines mõned minutid, eh, mida muidugi ei saa talle süüks panna ning nagu juba öeldud, tema tutvustab äh, seda, mis on eesistujariigil Itaalial kavas. nimelt ähm, vaim, vaimse ja materiaalse kultuuripärandi olulisust ähm, rõhutada, samuti ka audiovisuaalseid meediaid. ja siin on väga oluline Ähm, väga oluline ka näiteks autoriõiguste direktiiv või ka turismiküsimused. Euroopa kaks tuhat kakskümmend ähm, strateegias peavad samuti need teemad olema esikohal ja neis peab jätkama areng. me paneme siin muidugi suured lootused eesistujariigile ja seda ka seoses selle keeruka teemaga kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve, millega tegeleme homme mina olen selle arvamuse koostaja, mis puudutab kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet ja meil on siin suuri muresid, mis puudutab neid kärpeid, mis, mille on ette näinud Itaalia eesistuja, kuid meie muidugi püüdlema koostöös äh, teiega selle poole, et äh, nende kärbete mõjud, äh, mõjusid võimalikult pehmendada. nüüd annaksingi aga siis sõna härra Franceschinile ja äh, siin on ka härra Giacomelli, kes on majandusliku arengu riigisekretär ja tema äh, räägib siis äh, just informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiast äh, ka see on väga oluline teema, millega meie komisjon äh, uuel ametiajal tegelema hakkab. palun. suur, suur tänu, vabandan, äh, et hilinesin. kuid äh, nagu öeldud, turismiga tegelevas komisjonis esitati mulle väga üksikasjalikke küsimusi, nii et osutus vajalikuks seal veidi kauem viibida, et oleksin võimeline kõigile küsimustele vast-, vastama. Itaalia eesistumise aeg on muidugi piiratud, kuid see on, kujutab endast sellegipoolest väga suurt võimalust just nüüd, kus algab nii parlamendi kui komisjoni uus ametiaeg. me tahame äh, koostöös parlamendiga tegeleda kultuuriteemadega ja Euroopa Parlamendi roll saab siin olla väga keskne ja näidata äh, ja seada teetähiseid. meie ees seisavad mõned väljakutsed. kõik meie, kes me siin saalis istume, oleme ju ka otsuste langetajad kultuurivaldkonnas ja ma arvan, et ei pea siin hakkama üksteist veenma selles, et kultuuripoliitika on üks äärmiselt olulisi tegureid majanduskasvu edendamiseks Euroopas. ja ma ei pea äh, teid ka veenma selles, kui oluline on kultuurivaldkonna otsustajate roll selles liikmesriikide valitsused peavad olema teadlikud sellest, et äh, meie kultuuripärand, selle ilu, selle olulisus, äh, meie ajalugu äh, on äärmiselt oluline ja samuti on äärmiselt oluline loomingulisus, loomingulisus, loomemajandus. kõik need tegurid koos kujutavadki endast seda konkurentsivõimet, mis Euroopal on võrreldes teiste riikidega maailmas. just sellesse trumpesse peaks Euroopa investeerima, see teeb Euroopa tugevaks ja võib viia majanduskasvu edasi. kultuuripärandi kaitse, investeering meie kultuuripärandisse, meie talentidesse, kõikidesse valdkondadesse, mis on seotud loomingulisusega, just äh, see toob võidu globaliseerunud maailmas, kus erinevad piirkonnad äh, peavad üha rohkem keskenduma sellele, mis on nende kõige suurem tugevus ma tulen just kuulamiselt äh, turismikomisjonis ja need kaks küsimust on omavahel seotud. investeering kultuuri, meie kultuuripärandisse. see, see on vajalik, et äh, meelitada siia rohkem turiste, mis omakorda aitab kaasa majanduskasvule. nii et on vajalik äh, saavutada rohkem investeeringuid ja neid investeeringuid tehakse globaliseerunud äh, maailmas erinevatel kaalutlustel, vahel mõjutab, äh, mõjutavad seda tööjõukulud, äh, vahel asukoht, kuid vahel võib oluliseks teguriks olla just see, milles on Euroopa tugev, nimelt pakkuda kultuurivõimalusi mis siis ka meelitavad siia just loomingulisi ja andekaid inimesi. kultuuripärand on ka äärmiselt oluline vahend, millega tugevdada Euroopa identiteeti. ja vahend, kuidas tasakaalustada ühelt poolt äh, rahvuslikku uhkust ja teiselt poolt äh, siis aidata kaasa Euroopa identiteedi ülesehitamisele. ja kultuur on ka väga oluline seoses sisserändega ja probleemidega, mis sellega võivad äh, kaasneda. strateegia kaks tuhat kakskümmend analüüs äh, pakubki seetõttu meile võimalust äh, kasutada ära kõik eelise tugevused. kultuuripärand, loomemajandus peavad saama keskse rolli ja eesistuja riik ka soovib äh, nõukogus käivitada vastavaid algatusi. me tahame siin lähtuda just horisontaalsest kultuuripoliitikast, siin on oluline ka noortepoliitika, noorte tööhõive, aga ka investeeringud teadusuuringutesse, innovatsiooni see kõik võib viia selleni, et kultuuripärandist saab meie suur trump. ja seda on arutanud ka kakskümmend seitse liikmesriikide kultuuriministri Kreeka eesistumise ajal, kus äh, nõukogule äh, anti mandaat, et läbirääkimistel äh, USA-ga ka ähm, see erand, mis puudutab kultuuri, et äh, seda, seda kaitsta neil läbirääkimistel. ja tegemist ei ole siin protektsionismiga, me ei kaitse oma loomeinimesi protektsionismi pärast, vaid me peame oma äh, läbirääkimispartneritele, USA-le, Hiinale selgitama äh, et äh, selle erandiga me püüame saavutada seda, et äh, kultuur ei jääks lihtsalt turuloogika määrata. see võib toimida teistes valdkondades, kuid kultuurivaldkonnas on teisi olulisi tegureid, millest lähtuda. kultuur peab niisiis olema Euroopa arengu keskmes ja seda äh, koostöös äh, nii era- kui avaliku äh, sektori vahel erinevate institutsioonide koostöös. me peame mõtlema ka kultuuripoliitikale, kultuuriprogrammile alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast ja ähm, käesoleva aasta novembril, novembris toimuval tippkohtumisel ka vastav tegevuskava võetakse vastu siia alla kuulub ka väga keerukas teema, nimelt äh, digitaalne revolutsioon. siin kohtuvad erinevad äh, omavahel seotud teemad äh, nagu näiteks maksupettused, aga ka näiteks toodete võltsimine, piraatlus riigid suudavad üha vähem tõhusalt selliste probleemidega võidelda, sest need on piiriülesed ja me peame leidma ka lahendusi, mis oleks piiriülesed. tegemist on väga keeruka teemaga, kuidas reguleerida seda sektorit. me peame avatult suhtuma sellesse ja see peab olema äärmiselt oluline kõigile valitsustele. oluline küsimus on ka autoriõigused digitaalsel ajajärgul. ühest küljest õigustatud soov vabale juurdepääsule, nagu see internetis tavapärane on, kuid see tuleb äh, ühildada autoriõigusega, intellektuaalse omandi õigusega autoritelt, kes soovivad oma loomingu eest ka tasu ka loominguvaba, vabadus peab neile alles jääma. kõige sellega on väga tihedalt seotud ka vaba juurdepääs internetile ja Itaalia eesistumine tegeleb ka teiste teemadega, näiteks Europeana, see on suur digitaalne platvorm, mis pakub üha laiemale publikule võimaluse äh, tutvuda Euroopa kultuuripärandiga ja kasutada erinevaid, äh, erinevaid äh, loomingulisi mudeleid. see näitab ka, kui oluline on infrastruktuur, hea infrastruktuur kultuuripärandi tutvustamiseks ja kasutamiseks ja siin on ka vägagi märgiline, et UNESCO nimetab terveid linnu kultuuripärandiks. see näitab, et tegemist ei ole millegi staatilisega, vaid tegemist on elava, kultuuripärand on elav. kultuuriministrite kohtumine näitas, et tegemist on väga olulise ja pakilise teemaga, näiteks kuidas käituda looduskatastroofide äh, puhul, mis, mis mõjutavad kult-, linnu, mis on kultuuripärand. veel üks oluline teema on loomeinimeste ja ka kunstiteoste liikuvus ja investeeringud sellesse. me tahame toetada noori Euroopa loomeinimesi, et neil oleks võimalus ähm, erinevates Euroopa linnades ähm, elada, selleks ähm, võiks neile pakkuda äh, vastavaid äh, kunstnikumajasid, kus nad saaks ööbida ja oluline on ka erinevad programmid lisaks Erasmuse programmile, eh, mis võimaldaksid eh, noortel inimestel vahetada kogemusi. näiteks eh, dialoog kultuuripealinnade või ka näiteks muuseumite vahel. edasi väga oluline on investeerida kultuuri ja haridusse, noortesse inimestesse, see on kõige olulisem asi, mida me teha saame. homme kuuleme eh, hariduse, ülikoolide ja teadusuuringute ministrilt samuti selle kohta, kui oluline eh, on teadusuuringud ja haridus ja kuidas äh, digitaalsel ajastul äh, kuidas äh, näiteks pakkuda teadmisi nii e-raamatute kui paberraamatute kaudu ja siin on samuti väga oluline vahetada kogemusi ja arvamusi oleme rääkinud ka sellest, kuidas kasutada edasi suuri kultuuriteid Euroopas. mis võiksid meelitada Euroopasse ka selliseid eh, turiste, kellel võib-olla ei olegi niivõrd suurt kultuurihuvi Eh, kuidas toetada selliseid riike, kus ei ole väga kuulsaid-tuntuid eh, kultuurilinnu? Eh, selleks on vaja vastavad teed, vastavad transpordiühendused luua, rattateed, rongiühendused ja nii edasi. siinsamas Brüsselis ähm, avatakse peagi nõukogu toel näitus Siena kohta ja Siena suur tugevus oli ju see, et ta asus rännu teel, mis siis viis, mis siis oli erinevate Euroopa kultuurilinnade vahel ja juba, näitab, et juba aastasadu on need linnad olnud erinevate kultuuride ristumise kohtumispaigaks äh, ka teisi sektoreid äh, tuleb aga toetada, nagu näiteks väikekinod äh, või väikesed äh, kult-, kultuuriliselt olulised linnad. kõik need teemad, millega me tegeleme Äh, nendega tahame tegeleda edasi ka eesistumise ajal ja pärast seda. Äh, ning see on oluline veenda ja kokku kutsuda mitte ainult kultuurisektori esindajad, kes juba mõistavad, kui oluline on kultuurivaldkond, vaid ka teised osapooled, kes sellest võib-olla nii teadlikud ei ole. kultuur ja turism on ju eh, omavahel läbi põimunud eh, ja mõjutavad eh, üksteist, sest just kultuur on see eriliselt ligitõmbav pool Euroopast, mis toob siia turiste turistid tulevad Euroopasse põhiliselt just kultuuripärandi tõttu. see on põhjus, miks me tahame tugevdada koostööd ja me peame institutsioonide tasandil otsustama, kuidas seda koostööd parandada kultuuri ja turismi vahel kahekümne üheksandal, kolmekümnendal oktoobril toimub ka rahvusvaheline turismikonverents, kus, kuhu on kutsutud äh, liikmesriikide kultuuriministrid, aga ka turismiministrid ja ähm, seal me just arutame seda, kuidas neid kahte sektorit paremini ühildada. usun, et see ongi õige tee, ma usun, et parlamendil on siin mängida väga oluline roll ja seda mitte ainult eh, eelarve parandamisel, vaid ka eh, teistel viisidel, aitäh! suur tänu! ning eh, me teame, et kogu komisjon tunneb väga suurt huvi ka digitaalajastu äh, väljakutsete vastu ning seega annan sõna härra Giacomelile. jah, suur tänu audiovisuaalsektor äh, on praegu väga suures muutuses ning me seisame väga suurte väljakutsete ees muutunud on kogu maailm, kasutusvõimalused on muutunud, filmid on muutunud, televisioon on muutunud, võrgu kasutamise võimalused on viinud selleni, et meie ees seisavad täiesti teistsugused võimalused võrreldes sellega, mis meil olid varasematel aegadel Itaalia eesistuja riigina eh, on loomulikult eh, huvitatud sellest, et me liigume edasi digitaalse siseturu arendamisel et Euroopa eh, on ka poliitilisel ja institutsionaalsel tasandil selline subjekt, kellele on juurdepääs ka digitaalselt. me soovime siin edasi liikuda, luua uut sidusust ning me soovime kasutada ära rohkemaid võimalusi kui puhtalt ainult kaubanduse arendamine. võrk ei ole ainult kaubanduse arendamise koht. võrk annab võimalusi eh, ka muude vabaduste laiendamiseks, me näeme siin võimalusi maailma avardamiseks, meil on palju vabadusi, meil on palju võimalusi me peame äh, rohkem ära kasutama äh, uusi võimalusi ka äh, kultuuri levitamiseks. me toetame neid mõtteid, millele viitas juba minister Franceschini, me kõik teame, kui oluline on kult-, kultuuri eh, valdkonnas eh, kindlate strateegiliste eh, arengute väljatöötamine. meie arvates peavad Euroopa riikide valitsused kasutama ära neid võimalusi, mida annab digitaalareng. Neid võimalusi tuleb kasutada ära nii hästi poliitikas institutsioon, institutsioonide tasandil, kuid me peame kasutama neid võimalusi ka selleks, et kultuurimaailm ümber organiseerida. kultuuri levitamine võrgus on seni väga tugevalt Ameer-, väga tugevate Ameerika mõjudega Euroopa kultuur ei kasuta veel ära kõiki võimalusi, mida võrk pakub eh, ning eh, meie eh, soovime ka teisel ja kolmandal oktoobril Milanos nendel teemadel väga tõsise arutelu korraldada. me soovime tugevdada Euroopa riikide koostööd. Euroopa peab rääkima digitaalses maailmas ühel häälel, me peame oma huve ühiselt kaitsma, me peame kasutama ära digitaalse maailma võimalused, kuid me peame kaitsma ka oma õigusi kui me vaatame seda, millised äh, gigandid on tekkinud äh, digitaalmaailmas, äh, kes teevad majanduslikke otsuseid, siis on see tihedalt seotud ka kultuuri arenguga ning sellega tuleb meil arvestada võrguneutraalsus on oluline teema, millele on viidanud ka eh, komisjon eh, ning eh, meil tuleb luua võimalused kõiki, mis oleksid kõikidele võrdsed. kultuuritoodete levitamiseks võrgus samuti peavad olema võrdsed võimalused kõikidel riikidel. E, erinevatel platvormidel, erinevatel operaatoritel peavad olema võrdsed võimalused ning valitsused peavad andma omalt poolt panuse selleks, et e, võrguoperaatorid saaksid kasutada võrdseid võimalusi Äh, me oleme kursis sellega, millised on äh, Ameerika äh, seisukohad Atlandi-ülese lepingu sõlmimisel, kuid meie peame samuti seisma head oma õiguste kaitse eest. kui me vaatame suuri operaatoreid, siis me näeme, et nad tahavad üle võtta juba ka institutsioonide rolli. Eh, samas, kui me vaatame, kuidas areneb eh, kaubandusvõrgus, eh, siis seda võiks ära kasutada ka kultuuri levitamisel. siin on Euroopa jaoks väga suured võimalused meil on juba äh, direktiivid, mis puudutavad äh, digitaalset turgu, me peame ära kasutama meie kasutuses olevad võimalused. Äh, siinkohal pean ma silmas ka seda, mida komisjon alles hiljuti tegi nimelt meediadirektiiv, selle dokumendi suunitlusega olen ma täiesti nõus ning siin oli juttu äh, ka, äh, ka äh, kui ma õigesti mäletan, siis tegemist oli kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta direktiiviga, siin oli juttu konkreetsetest tingimustest, konkreetsetest nõuetest. küsimus ei ole ainult selles, et me ka kasutame ära oma äh, tehnilisi võimalusi, me peame liikuma edasi ka äh, muudel tasanditel ning võrgu kasutamine, digitaalne revolutsioon äh, nõuab meilt kahtlemata väga palju, kuid samas annab see meile ka palju võimalusi. meie oleme need, kes langetavad otsused, mis on aluseks meie edasisele arengule ning liikmesriikide tasandil, aga ka äh, Euroopa Liidu tasandil me äh, peame loomulikult arvestama ka sellega, milliseid otsuseid teevad äh, kolmandad riigid, teised turul osalejad, kuid võrgu poolt pakutavad võimalused peavad olema võimalused kõikide jaoks. interneti arengut ei tohi lasta takistada finantsvahendite puudusest me soovime luua just internetiga võrdsed võimalused kõikidele, aitäh! E- suur tänu! E, kas keegi soovib sõna? E, mul on sõnavõtu soovid kolleeg Kammerverdilt, teistel, kas keegi veel soovib sõna? sekretäriaat paneb sõnavõtusoovid kirja, proua Kammerverd kõigepealt, palun jah, suur tänu, härra minister, härra riigisekretär, härra minister ma olen väga tänulik selle eest, et te väga selgesõnaliselt tõstsite esile selle, kuivõrd oluline on kultuuri väljajätmine Atlandi-ülestest läbirääkimistest. ma tean, et komisjon on selle eest väga tublilt võidelnud ning ka Euroopa Parlament on andnud oma panuse sellesse kultuuri väljajätmine, samuti audiovisuaalse eh, sektori väljajätmine läbirääkimistest on meie jaoks olnud väga oluline punkt no problem.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 nüüd kõik toimib, väga tore. ja kahju, ma hakkan siis algusest peale, härra minister, härra riigisekretär, eh, kõigepealt sooviksin südamest tänada teie selgituste eest, härra minister, ma olen teile väga tänulik selle eest, et te väga selgelt tõstsite esile selle, kuivõrd oluline on kultuurisektori väljajätmine Atlandi-ülestest kaubandus, eh, vabakaubandusläbirääkimistest. Eh, ma tean, et Itaalia valitsus omal ajal nõukogus astus väga jõuliselt selle eest välja välja, et just kultuurisektor jääks läbirääkimiste teemadest välja ning parlament on seda samuti väga selgelt toetanud mitte ainult kultuuri väljajätmist, vaid ka audiovisuaalsektori väljajätmist. oleme me alati nõudnud, ma tean, et komisjon ei ole seda sajaprotsendiliselt saavutanud, mida ta soovis ning paraku on siin võimalusi, kuid ma sooviksin veel kord äh, rõhutada, et väga oluline on nende eesmärgide eest võidelda, me teame, et ameeriklased äh, väga äh, sageli on püüdnud erinevatel läbirääkimistel kasutada ära võimalusi selleks, et äh, tuva-, äh, jõuda selgusele selles, kui kaugele lubab Euroopa minna ning äh, teenuste osas on erandeid saavutatud, kuid investeeringute osas mitte. ma usun, et ka edaspidi on äärmiselt oluline olla väga ettevaatlik ning kui ma teie sõnavõttu õigesti tõlgendan, eh, siis eh, Itaalia eesistuja maana eh, ja ka laiemas mõttes olete te valvel selles osas ning te ei ohverda kultuurisektorit Atlandi-ülestel läbirääkimistel. ma usun, et te suudate kaitsta seda seisukohta, et Itaalia valitsus on siin Euroopa Parlamendiga ühel nõul ning äh, äh, riigisekretär, te viitas, härra riigisekretär, te viitasite digitaalsele siseturule kui äh, nüüd äh, veel juba Itaalia eesistumisperioodi jooksul äh, kolmepoolsed läbirääkimised digitaalse siseturu osas jätkuvad, siis te teate, et Euroopa Parlament siinkohal, me oleme selle teemaga väga tõsiselt tegelenud, on võrguneutraalsusele tuginedes väga otsustavalt vastu komisjoni plaanidele ning me nõuame kindlalt võrgu neutraalsuse säilitamist ning äh, me nõuame äh, võrgu avatuse tagamist, äh, siin peavad olema tingimused väga täpselt paigas, siin ei saa teha mingeid järeleandmisi. me teame, et läbirääkimised ka nõukogus on siinkohal väga keerulised, sest valitsuste seisukohad on väga erinevad ning siit ka minu küsimus teile, kas nõukogus olete te Euroopa Parlamendi poolel ning äh, milline see äh, positsioon, äh, mis on väga tasakaalukas võrgu neutraliteedi osas, see on ju kultuurilise mitmekesisuse, meedia mitmekesisuse aluseks, kas te kaitsete seda seisukohta, kas te võitlete selle eest, et siin pandaks täpselt paika kõik tingimused, kas internetivabadus, võrguneutraalsus on ikka tagatud tulevikus? suur tänu. proua Libanska, palun. Bardzo dziękuję. Po pierwsze bardzo dziękuję obu panu ministrom za niezwykle interesujące. Suur tänu. Suur tänu, härra minister selle eest, et te tutvustasite meile Itaalia kui eesistujamaa prioriteete. mina sooviksin käsitleda kahte teemat, millele viitas juba härra minister kõigepealt eh, ma sooviksin avaldada toetust eh, teie mõttele, et Euroopa peab jõudma järele ülejäänud maailmale, eh, kuid on üks valdkond, kus meie oleme juhtival kohal ning just see, see valdkond on just nimelt kultuur. ma sooviksin eh, avaldada eh, teile toetust ning ka Erasmus ja Euro Erasmuse uustase Erasmus pluss eh, on äärmiselt olulised siinkohal. digitaalne revolutsioon ja autoriõigused on samuti tihedalt seotud nende arengutega. samas digitaalne revolutsioon ei tähenda ainult kõige positiivset. samas see ohustab äh, kultuurivarade liikumist, äh, kultuurivaradega kauplemist ka. võrk annab võimaluse võrk annab äh, võimaluse kultuurivarasid tutvustada, kuid me peame võimaldama noortele ka juurdepääsu originaalteostele, me peame andma neile võimaluse tutvuda kultuurivaradega e, mitte ainult võrgus, vaid saada kontakti kultuurivaradega ka reaalses elus, tegelikkuses. E, seetõttu on Erasmuse programm äärmiselt oluline. E, see peaks olema suunatud ju sellele, et tuua, võimaldada noortele äh, reaalset kokkupuudet kunstiteostega. just otsene kokkupuude, äh, näiteks maali tajumine, seda ei saa asendada äh, maaliga tutvumine internetis. me peame andma inimestele võimaluse puutuda kokku originaalteostega, aitäh! suur tänu, proua Libatska. proua Adinolfi, palun. suur tänu austatud kolleegid, Itaalia kui eesistujamaa ettepanekud on väga teretulnud. me sooviksime aga teada, mida tegelikult konkreetselt ette võetakse. üks üks kolmandik eesistumisperioodist on ju juba möödas. me tegeleme väga keeruliste teemadega näiteks ÜRO resolutsioonid, mis puudutavad puuetega inimeste juurdepääsu kultuurivaradele, selle tähtsust ei saa alahinnata, samuti eh, mittemateriaalsed kultuurivarad, Euroopal on siin väga suured eh, kultuurivarad, kuid mis Äh, kuid äh, samas äh, me näeme, et väga palju raha on suunatud kultuurisektoris no, näiteks Disneylandi taoliste projektide arendamiseks. samas me sooviksime aga teada, mida Itaalia ministrid konkreetselt Itaalias on teinud kunstnike loomeinimeste toetamiseks. avatakse muuseume, kuid samas kunstnikud ei saa oma teoste näitamise eest väärilist tasu. milline on siinkohal olukord Euroopas tervikuna, mida Itaalia eesistujana kavatseb teha kultuurivarade kaitseks? me peame vaatama ka seda, kuidas avaliku ja erasektori vahelised lepingud eh, kaitsevad kultuurivarasid. vaatame näiteks Roomas eh, teede ehitust, eh, seda, kuidas see kahjustab kultuurivarasid. meil on vaja toetada ka kultuuriga tegelevaid ettevõtjaid. suur tänu, proua Adinolfi Härmen Teise, palun. ning ma paluksin jääda Euroopa teemade juurde. jah, suur tänu härra minister, te rääkisite kultuurisektori majanduslikust rollist ning Te ütlesite, et kultuurisektor võiks olla Euroopas eh, väga suure eh, tähtsusega, eh, kui me võitleme näiteks ka noorte tööpuuduse vastu. ma saan teid ainult toetada, kuid meil on siin ka probleem küsimus ei ole ainult töökohtades, küsimus on selles, milline on nende töökohtade kvaliteet kui ma vaatan seda, millistes tingimustes mina omal ajal nooruses tööd sain ning eh, millised on praegu noorte ajakirjanike töötingimused eh, ning eh, kuidas kaitstakse noorte tööd, siis tekib minul küsimus, kuidas tegelikult ikkagi informatsioonivabadus on seotud ka demokraatia kaitsmisega ning kui ma vaatan mõtlen töösuhteid ka teatri, teatris, siis küsimus ei ole ainult autoriõiguste kaitsmises. küsimus on selles, milline on turu üldine olukord tööturg kultuurisektoris. mida Itaalia siin kavatseb ette võtta, kas on üldse Euroopas võimalusi tagada tugevamat kaitset noortele töötajatele, kultuuritöötajatele? suur tänu, härra Maltesele. Eh, härra Diakonu. Eh, eh, aitäh, härra minister üks vana Rooma luuletaja ütles, et võib-olla ongi õige, et kunstnikud on õnnetud. ja seetõttu ma ütlen teile, et praeguste kunstiinimeste õnnetus jätab mind külmaks, see on vajalik õnnetus. aga mulle teeb selle õnnetu olemise tagajärg muret, selle ja see puudutab meie kultuuripärandit ja seetõttu ma olen mures. mõned minutid tagasi öeldi mulle, et minust saab kultuuripärandi teemalise raporti raportöör, see tähendab, et kuigi tahtsin teile esitada küsimuse, ma seda küsimust enam ei esita, sellepärast et teie sõnavõtt täna oli väga hea. Te rääkisite väga selgelt kultuurilisest erandist, mina olen pärit Rumeeniast ja meie oleme läbi teinud siis tsensuuri äh, aastakümneid oli meil kohutav tsensuur ja nüüd, kus meil enam kommunismi ei ole, võin ma teile öelda, et kõige hullem tsensuur on majanduslik tsensuur. selle vastu ei saa võidelda ja kui me ei suuda ennast kuidagi selle vastu kaitsta, siis me kaome. riigisekretär ütles täiesti õigesti, et siin sellel territooriumil me peame kõnelema kõiki keeli ja mitte ainult ühte keelt meie Ameerika sõpradel on Euroopa suhtes üks kompleks ja see on seotud Euroopa kultuuriga, me peame seda, sellega arvestama ja ennast kaitsma ning seetõttu äh, ma tahaksin öelda, et äh, võib-olla me suudame seda tehes äh, ühiselt koostööd teha ja tahaksin teid tänada teie heade kavatsuste eest ja ma loodan, et me kohtume veel Grazie, onorevole Diacono. L'onorevole Uenta. Suur tänu, härra Diacono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 digitaalse turu puhul on küsimus eelkõige sellest, kuidas eh, toetada, kuidas tagada kultuurilist mitmekesisust, kuidas tagada juurdepääsu kultuurivaradele. Eh, kuid eh, siinkohal on noorte harimine meediavaldkonnas äärmiselt oluline ning ma sooviksin teada, millised on siin Itaalia kui eesistuja plaanid, milliseid meetmeid on võimalik rahastada, kui kaua nad võivad kesta? just, suur tänu nüüd on meil aega veel kaheks sõnavõtuks. kolleeg, kolleegid, sellega ma lõpetaksin meie sõnavõtjate nimekirja järgmine kõneleja, palun. proua Evans, eh, tahaksin tänada ministreid nende sõnavõttude eest, mina olen tõesti kultuurilise erandiga nõus, te ütlesite ise, et kultuur on midagi, mis on liiga oluline ja liiga väärtuslik, et sellega kaubelda ja ma arvan, et mõned ettepanekud, mida te mainisite, olid tõesti huvitavad, iseäranis need, eh, mis olid seotud eh, Rasmuse programmi taoliste programmidega, mis keskenduvad kultuurivaldkonnale ja samuti need ettepanekud, mis puudutasid arheoloogilisi paiku ja muuseumeid ma pean ütlema, et siin Euroopa Parlamendis on kultuur ja turism meie jaoks väga olulised. turism toob iga päev meie majandusele sisse viisteist miljonit eurot ja ma arvan, et meil on tõesti vaja eh, partnerlusi selles valdkonnas teist teiste riikidega ja äh, me Euroopas ei ole ju ainult ühekeelne kogukond, me räägime mitmesuguseid äh, keeli ja me ei tohi ära unustada ka vähemuste keeli, neid keeli, mida ametlikult ei tunnustata, sest ka need keeled mängivad väga olulist rolli meedias äh, ja internetiteenuste arengus ning nende keelte kaasamine on äärmiselt oluline selleks, et peegeldada kogu Euroopa tõelist kultuuri, aitäh!

et mul on väga hea meel, mul on väga hea meel, et enamik minu kolleege saavad kõnelda oma emakeeles ja selles komisjonis, kus kultuuri niivõrd oluliseks peetakse ja mitmekesisust peetakse niivõrd oluliseks, on mul väga kahju teada saada, et malta keel, mis on üks Euroopa Liidu ametlikest keeltest, ei ole tõlgitav selles komisjonis. nii et, et ma olen sunnitud kõnelema inglise keeles. härra minister, mul oli väga hea meel kuulda, Eh, kuhu te oma sõnavõtuga sis-, sihite, te rõhutasite, kuivõrd olulised on kultuur ja haridus. ma arvan, et Itaalia eesistujana eh, tõesti eh, on õigel teel. homme hääletame me eelarve üle siin kultuurikomisjonis ning äh, meie oleme pannud väga palju rõhku just loomingulisele Euroopale, kodanike Euroopale ja Erasmus plussile. me kõik teame ja minu kolleegid on juba rääkinud sellest, kuivõrd oluline on haridus, kuivõrd on, oluline on haridus ja koolitus, kuivõrd oluline on see, et meie lastel ja noortel oleks tulevik. me kõik teame, kuivõrd oluline on haridus ja kuivõrd oluline on hariduse ja tööelu omavahel siduda kahjuks on aga komisjon äh, pakkunud välja väga tagasihoidliku äh, eelarve tõusu hariduse jaoks. Äh, samas on kõik ettepanekud olnud sellised, et eelarvet tuleb oluliselt suurendada. mina tahan Itaalia eesistujamaana teeb, keda, keda te toetate, kas te toetate eelarveliste vahendite suurendamist, sest me teame, kuivõrd oluline see valdkond on selleks, et rohkem ja rohkem meie noori saaksid kasu nendest väga olulistest programmidest, aitäh. aitäh. niisiis äh, aitäh kõigile nendele kolleegidele, kes esitasid küsimusi ja nüüd annan siis võimaluse Itaalia valitsuse esindajatele vastata, aga mis puudutab keeleküsimust, siis ma tahaksin öelda, nagu te teate, meile meeldiks, et meil oleks tõlge kõigist keeltes, aga meil ei ole Maltalt äh, alalist komisjoni liiget ja kuna teie olete asendusliige ja meie koosolek toimub väga väikeses ruumis, on meil palju logistilisi probleeme ja seetõttu ei ole ka tõlget malta keelest aga nüüd saavad sõna siis Itaalia valitsuse esindajad härra Franceschini ja härra Giacomelli. aga äh, mõned sõnad veel minu poolt enne äh, härra minister ja härra riigisekretär, te näete, kuidas meie komisjon saaks olla ministrite nõukogule liitlaseks me saame tõesti teid toetada teie ettepanekute ellurakendamisel, sest et me jagame enamike teie ettepanekutest meil on väga hea meel, et te lähenete asjadele rohkem valdkondade üleselt ning meil on samuti hea meel selle üle, et te lähenete selliselt ka äh, online temaatikale meil toimuvad kohtumised komisjoni ja fraktsioonide koordinaatoritega, aga mina tahaksin selle komisjoni esimehena väga erapooletult öelda, et me loodame, et uue kultuurivoliniku ametisse nimetamine äh, ei vii selleni, et selle voliniku pädevusi hakatakse vähendama ning me loodame, et väga palju tähelepanu pööratakse audiovisuaalsetele teenustele ja online sisule ning me loodame, et need teemad jäävad kultuurivoliniku portfellisse. praegu see nii ei ole, komisjonis erinevad peadirektoraadid tegelevad nende küsimustega kultuuri peadirektoraat, Europe Connect peadirektoraat, Euroopa turudirektoraat, rahvusvahelise kaubanduse direktoraat ja nõnda edasi. nii et, et see pädevus on erinevate peadirektoraatide vahel jagatud. loodetavasti tulevikus äh, on äh, kõik need teemad ühe voliniku pädevuses ja seetõttu on ka meie komisjonil suurem tegutsemisvõimalus, sest et audiovisuaalsed küsimused on meie pädevuses. ja me tõesti tahaksime, et tulevasel kultuurivolinikul oleks täielik võim või pädevus kõigi nende teemade üle ja loomulikult äh, kuulsime juba ka, mida härra Franceschini ütles autoriõiguse kohta, ka selle küsimusega peaks tegelema kultuurivolinik, aga nüüd on teil siis võimalik vastata, palun, härra minister. aitäh, tahaksin tänada kõiki äh, nende huvitavate sõnavõttude ja küsimuste eest. Need näitasid väga selgelt, et meie seisukohad on sarnased üsna palju sellest, äh, mis te ütlesite, on meile meie tulevases töös järgmise kuue kuu jooksul kasuks. loomulikult äh, toetan ma neid põhimõtteid, äh, mida siin mainiti. teen seda ka pärast seda, kui Itaalia eesistumine lõpeb. meil on vaja ühist seisukohta selleks, et eh, Euroopa Liidu liikmesriike ei saaks eh, üksteisest eraldada. meil toimub eh, kohtumine nii septembris kui ka novembris, ministrite kohtumine. ning me peame nendel kohtumistel suutma leida üksmeele, kuigi meil erinevates valdkondades on eriarvamusi me peame selgitama, et antud hetkel tuleb hoolitseda selle sektor, äh, leiab äh, tunnustamist kui midagi ainulaadset, loodetavasti hõlmab kultuurisektor ka filmi loomist ja kultuuriga ei saa kaubelda äh, täpselt nii nagu mis tahes muu kaubaga, ükskõik millisel turul. kui me räägime kõrge kvaliteediga filmidest, siis filmi kvaliteet võib olla ka kõrge isegi siis, kui ta ei ole menuk ja sama kehtib ka raamatute kohta. raamat võib olla väga hea, isegi kui temast ei saa bestsellerit. sellest äh, me peame aru saama, seda me peame oma partneritele selgitama ning ma tean, et komisjon on samuti lubanud seda kultuurierandit toetada oma kontaktides USA-ga. niisiis, ma arvan, et see on midagi, mida me kõik peame ühiselt toetama. Erasmusest nüüd. mina kasutasin Erasmus kui näidet, et oma seisukohti illustreerida Erasmus on seotud haridusprogramm, haridusega, aga ma mõtlen siin midagi muud, mis tuleb mängu siis, kui inimeste haridustee on lõppenud. ma mõtlen nendest noortest inimestest, kes võib-olla äh, omavad kogemust, äh, töökogemust suurtes Euroopa muuseumites, et nad saaksid näiteks töötada mõnes teises muuseumis või äh, mõni arhiivitöötaja saaks töötada mõnes teises arhiivis. Neil oleks vaja samasugust toetust nagu Erasmuse programmi läbi praegu antakse hariduse vallas. sellest oleks eriti kasu inimestele, kes alustavad just oma töist karjääri kultuurisektoris niimoodi oleks meil võimalik luua sünergiat ning äh, ka ühist kodanikuks olemise tunnet. ma ei usu, et äh, praegu on õige aeg vastata nendele küsimustele, mis on seotud Itaalia sisepoliitikaga, aga ma pean ütlema, et meil on võimalus külastada äh, tasuta suuri muuseume, kunstikollektsioone ning sellest on kasu noortele inimestele. ma ei äh, tahaks, et minust valesti aru saadakse. me tavaliselt teame, mis juhtub ettepanekutega me peame arvestama ka äh, avaliku ja erasektori koostoimet kultuurikaupade osas. me ei saa lihtsalt äh, olla äh, käed rüppes. ma arvan, et avalik sektor, institutsioonid saavad oma rolli mängida, aga loomulikult peab erasektor andma majandusliku panuse, tõhustades kultuurikaupade kättesaadavust ja väärtust. ma arvan, et see peaks olema ka aluseks, millest lähtume riikideülese koostöö puhul UNESCO, UNESCO nüüd ja maailmapärand, maailmapärandi programm. kas eh, sellised asjad on erakätes või avaliku sektori kätes? Äh, ükskõik, kes nende asjadega tegelevad, nad ei tegele nende asjadega igavesti ning me peame tunnistama, et äh, pärand kuulub erinevatele põlvkondadele, erinevatele sektoritele. nüüd äh, jah, kolleeg Maltast juhtis tähelepanu kaitsmise vajadusele ja kultuurisektorit võib-olla teistest sektoritest on raske kuidagi esile tõsta, aga võib-olla me peaksime nägima kultuurisektorit kui majanduse liikuma panevat jõudu ning ma loodan, et see äh, on sektor, mis aitab luua ka stabiilsemaid töökohti kui võib-olla hetkel. Te teate, et kunstnikud äh, on alati olnud pisut sellised romantikud Nad eh, usuvad, et see, mida nad teevad, on eh, väärtus. kultuuriline paljusus eh, on midagi, mida me kaitseme ning see on Euroopa eripära. me peame toetama mitmekesisust, sellepärast et mitmekesisus on osaks meie rikkusest, see ei ole meie nõrkus. kuidas me seda kõike rahastame, meil on juba olemas vajalikud vahendid Äh, loov Euroopa omab kolme prioriteeti. kõigepealt edendada ja kaitsta keelelist mitmekesisust ning pärandit Euroopas. tõepoolest, äh, kolleeg siin juhtis tähelepanu ka mitmetele teistele asjadele ta ütles, et me ei tohi lubada mittevajalikke kärpeid eelarves ning äh, kui te küsiksite minult, kuidas Itaalia eesistujamaana toimib, siis ma ütleksin, et me peame säilitama tasakaalu. me jõuame jällegi tagasi äh, nende väidete juurde, äh, mis viisid kärbeteni loovas Euroopas ärgem unustagem, et äh, ametis olev eesistujamaa peab erinevaid seisukohti lähendama, aga kui te küsite see minult kui itaallaselt, siis ma ütleksin, et Itaalias meie toetame äh, seda, et äh, investeeringud Euroopa teadusesse ja kultuuri jätkuksid. suur aitäh, härra minister, see oli tõesti väga lootust sisendav ja nüüd saab sõna härra Giacomelli, et ka tema saaks küsimustele vastata, aga ma palun, et te teeksite lühidalt, sest juba on siin ka härra Poba, kes ootab. tahaksin teid äh, tänada nende küsimuste eest, aga vastaksin siis äh, äh, ka mõnedele nendest küsimustest kõigepealt äh, Saksa kolleegi küsimus äh, võrguneutraalsuse kohta. eriti selle kohta, äh, kuidas me suhtume parlamendi seisukohta parlamendi seisukoht tugevdas volinik Kruusi seisukohti. meie suhtume väga suure innuga võrguneutraalsusesse eile arutasime seda volinikuga, kelle pädevuses see küsimus on ning meil on plaanis ka tulevikus selliseid arutelusid jätkata, aga kui ma parlamendi seisukohast õigesti aru sain, siis parlament leiab, et võrgu neutraalsus on vajalik tagamaks, et äh, veeb on ühtne, tasuta, avatud, kasutatav ning äh, meil ei ole vaja kahekiiruselist internetti, ühte nende jaoks, kes maksavad ja teist nende jaoks, kes ei maksa. meie leiame, et äh, kui asi on konkreetsetes teenustes, äh, siis siin on vaja selliseid arenguid, mis tagaksid et meil ei lõheneks internet kaheks osaks, internetiks neile, kes maksavad ja internetiks neile, kes ei maksa. ma ei tea, kas nende teenuste piiramine võimaldaks konkurentsi, aga igatahes meie tahame hoolitseda selle eest, et võrguneutraalsuse põhimõtet ei õõnestata. meie ei soovi et äh, üks äh, või paar suurt äh, kontserni kasutavad Internetti massiliseks andmekogumiseks. see tähendaks, et nemad saavad otsustada, millist liiki kultuuri me tarbime, kelle muusikat me peame kuulama ja nõnda edasi. meie jaoks on avatud internet selline, mis on tõeliselt avatud, see peab olema ruum, kus kõigil on võimalused ning ma arvan, et me peame minema kaugemale, kui parlament ja komisjon siiani on läinud. ma arvan, et need arutelud on äh, oma ulatuselt palju laiemad, kui nad seda varem olid. ma arvan, et äh, me kõik teame, mis toimub, äh, suured äh, kontsernid koostavad kokkuleppeid telekommunikatsiooniettevõtetega ja see tähendab, et suured hargmaised firmad lepivad äh, kokku selle eest, kui palju millegi eest maksta tuleb. meie seisukoht võib-olla on natuke romantiline, aga see tähendab seda, et noored inimesed äh, saavad äh, luua rakenduse, mis Äh, toob kultuurilises mõttes äh, väga palju sisse, äh, aga tulevikus oleksid sellised asjad võimatud, sellepärast et juurdepääs netile on ainult nendel inimestel, kel on palju raha. meie tahame hoolitseda selle eest, et Euroopa riikide valitsused teevad kõik, et selline asi ei juhtuks. meie tahame, et on olemas internetis konkurents, aga me tahame hoolitseda ka selle eest, et võrk jääb selleks, mis ta on, kohaks, kus kõigil on võimalused, sõltumata sellest, kui palju neil raha on. aitäh selle väga selge vastuse eest ma arvan, et see annab meile komi-, meie komisjonile Äh, lootust. niisiis äh, tahaksin tänada äh, minister Franceschinit ja riigisekretär Giacomellit ja tahaksin teile ka öelda, et kahekümnendal, kahekümne neljandal oktoobril toimub siis ka digitaalteemadele pühendatud konverents, kus me räägime audiovisuaalsektori reguleerimisest nii et, et meil on võimalus seda teemat veel edasi arendada, tahaksin teid tänada, et te täna siin olite, soovin Itaaliale eesistujamaana edu ning palun eh, tegutsege nii, eh, nagu tehke, mida lubasite siin teha, seda ka eelarve osas. nüüd kutsume siia siis riigisekretäri Popa, et ta räägiks Itaalia eesistumise prioriteetidest noorsoopoliitika ja spordi vallas.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 härra Booba on siia jõudnud. kolleegid, palun istuge oma kohtadele. Prendere posto. Benvenuto, benvenuto, onorevole Bob, prego. tere tulemast, härra Popa. niisiis, kolleegid, palun Äh, istuge oma kohtadele, alustame, meil on veel tulemas koordinaatorite kohtumine ja meil hakkab aeg otsa saama, nii et palun istuge oma kohtadele. E dov'è l'esperto di sport? Lui? Sì. Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Canigalis. Allora, eh, niisiis, istuge palun oma kohtadele ja olge palun seal saali tagaosas ka natuke vaiksemalt. meil on väga hea meel tervitada siin, palun, härra Venta niisiis, meil on väga hea meel tervitada siin härra Luigi Popat, kes on riigisekretär kes vastutab noorsooküsimuste eest ja samuti spordi eest ning ma tahaksin öelda, et see valdkond on minu kodumaal väga oluline, see tähendab, et noorsootagatis ja kõik need poliitikad, mis on seotud Erasmusega, on äh, osaks äh, laiemast äh, portfellist, tööhõivest ja muust poliitikast. niisiis annaksingi kohe sõna härra Popale, siin on ka äh, härra Bianco, kes on spordipoliitika ekspert ning äh, tegelikult äh, spordi eest vastutab äh, Itaalias teine ministeerium, aga härra Popa saab ka sellest rääkida. aga arutame siis noorsoopoliitikast ja pärast võime kõnelda ka spordist. niisiis, härra Popa, teil on sõna, palun aitäh, äh, proua ees, esinaine ning tere päevast kõigile kultuurikomisjoni liikmetele. minu sõnavõtt koosneb kahest osast, kõigepealt kõnelen noorsoopoliitikast ja siis spordist. härra Del Rio spordi äh, riigisekretär pidi, ei saanud täna siia tulla, sellepärast et praegu toimub valitsuse istung. kõigepealt me peaksime tunnistama, et äh, nõukogu ja parlament on noorsoopoliitikale Äh, väga palju rõhku pannud, nad on rõhutanud, et noorsoopoliitika on oluline võitluses tööpuudusega ning selle, see on seotud meie kontinendi majandus- ja sotsiaalmudeliga ja noored on omamoodi paradoksaalses olukorras. ühelt poolt peaksid nad integreerima ennast äh, ühiskonnaellu, aga samas öeldakse, et nad on ka muutusi äh, edasi viiv jõud Äh, nad kätkevad endas teatud määral tulevasi võimalusi ning siinkohal tahaksin meelde tuletada Euroopa Liidu noortestrateegiat, mille nõukogu kahekümne seitsmendal novembril kaks tuhat üheksa vastu võttis. see strateegia keskendus kahele eesmärgile, kõigepealt võimaluste loomisele noorte jaoks läbi hariduse ja töö ning teine eesmärk oli siis edendada aktiivset kodanikuks olevist ja sotsiaalset kaasatust. see strateegia juhib tähelepanu äh, järgmistele asjadele, noored inimesed ja kutseoskused. Need äh, kutseoskused omandatakse haridussektoris, äh, aga neid omandatakse ka mitteametlikul teel ning meie eesmärk on ähm, hoolitseda selle eest, et me ei oleks nii-öelda Euroopa kutseoskuste pass, mis tunnistab neid oskusi. Itaalia oma eesistumise ajal kavatseb taaskäivitada integreeritud lähenemise noorsoopoliitikale, sellise lähenemise, mis keskendub Äh, siis äh, paljudele erinevatele valdkondadele. me tahame arendada noortest sõltumatust, aga samuti tahaksime äh, toetada nende võimet panustada majanduskasvu ja arengusse. kahjuks noorte sõltumatus on praegu sattunud ohtu, selle põhjuseks on mitmed tegurid, majanduskriis on üks neist viimase viimases Euroopa Liidu raportis noorte kohta juhiti tähelepanu sellele, et noored on just nimelt see sotsiaalne rühm, mis on kõige suuremas tõrjutuse ja vaesuse ohus. ning need on ka inimesed, kellel on kõige tõenäolisemalt ebakindlad töökohad või halvasti tasustatud töökohad meie eesmärk on hoolitseda selle eest, et noored saaksid oma õigusi korralikult kasutada, need, me ei tohi teha lihtsalt tühje sõnu. me peame edendama seda, et noored siis äh, muutuksid iseseisvamaks. Äh, äh, spordi ja kultuurinõukogu on välja töötanud programmi ajavahemikuks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat viisteist Äh, ning kolm ees, järgnevat eesistujamaad Itaalia, Luksemburg ja Läti on otsustanud, et nimelt Euroopa Parlament peab selles strateegias mängima väga olulist rolli. meie oleme otsustanud äh, süvendada noor, parandada noorte juurdepääsu nende õigustele, hoolitseda selle eest, et noored inimesed saavad tõesti olla sõltumatud ja osaleda ühiskonnaelus me oleme saatnud kõikidele liikmesriikidele vastavasisulise dokumendi. Itaalia eesistujana soovib samuti, et rohkem tähelepanu pöörataks nendele aspektidele, mis on seotud tööhõivepoliitikale, selleks, selleks, et edendada noorte tööhõivet, selleks, et edendada sotsiaalset ja tööalast mobiilsust ning hoolitseda selle eest, et tööturg on kaasavam ning sel otstarbel on kõikides Euroopa Liidu liidu liikmesriikides noorsootagatise programm, mida praegu parajasti ellu rakendatakse ning eh, meie tahame rõhutada, eh, kuivõrd oluline on kultuuripärand kõiges selles, kuivõrd oluline on see, et noored oleksid kaasatud kultuuripärandi loomisse. see on eh, samuti kooskõlas äh, Äh, siis äh, viimase kultuurinõukogu uue tegevusprogrammiga. selle Itaalia oma tegevuskavas pöörab tähelepanu ka võtmeoskustele. kõigepealt on, üritame siis tunnustada sellist mitteformaalset haridust, mida noored on saanud näiteks vabatahtlikuna töötades ning samuti tahame siis osaleda igasugustes integratsiooniprogrammides, mis on sektoriülesed äh, kõikides nendes valdkondades, mis siis noori mõjutavad tahaksin veel kord rõhutada, et meie lähenemine on sektorite ülene, see on äärmiselt oluline, tagamaks, et noortepoliitika tõesti toimib ja me tahaksime keskenduda siis järgmistele asjadele, selle, sellele, et noortel oleks võimalus tõesti kasutada oma õigusi, näiteks õigus tööle Äh, äh, sotsiaalne ja hariduslik lähenemine, me tahaksime lähendada siis, äh, edendada just nimelt sektoriülest tegevust erinevates valdkondades. Need on asjad, mis on Euroopa noortekonverentsi keskmes, mis toimub kolmeteistkümnendast viieteistkümnenda oktoobrini Roomas. selle konverentsi eesmärk on välja töötada ühistekst Äh, kuidas tagada juurdepääs õigustele. see dokument äh, on aluseks siis äh, nõukogu kohtumise järeldustele, mis toimub kaheteistkümnendal detsembril kaks tuhat neliteist ning selleks otstarbeks Äh, toimub siis ka enne ülemkogu töine lõunasöök, kus siis äh, üritatakse teha järeldusi strukturaalse dialoogi protsessist. ning äh, tahaksin proua Kostat sellele töisele lõunasöögile kutsuda. ning osana sellest konverentsist, mis oktoobris Roomas toimub, on Itaalial eesistujana plaanis korraldada ka teisi üritusi, kus käsitletakse lähemalt just nimelt neid teemasid, mis on seotud noortega. me vaatame näiteks ka, kuidas suurendada noorte osalust poliitikas, see unustatakse tihtipeale ära, aga see peaks olema ka meie tegevuse keskmes. samuti toimub meil kõigi Euroopa Liidu esindajate, liikmesriikide esindajate kohtumine, kus äh, arutatakse samuti noortega seonduvaid küsimusi, samuti noorsoo tervishoidu, igasuguste sõltuvuste ärahoidmist ning samuti tahaksime äh, paika panna mm, siis või luua sellise Euroopa äh, tsiviilteenistuse. meie peaminister härra Rensi äh, mainis seda, kui ta juulikuus Euroopa Parlamendi ees esines. see tsiviilteenistus siis äh, ühendaks inimeste kogemusi kodanikuks olemise vallas, kogemusi teha vabatahtlikku tööd ning äh, niimoodi saaksime toetada ka inimesi nende kutsealastes valikutes. me sooviksime, et see tsiviilteenistus oleks äh, üks äh, võimalusi, mis oleks seotud noorsootagatise programmiga Itaalias. on inimesed äh, äh, liituda internetiportaaliga, üle saja seitsmekümne kolme tuhande inimese on seda teinud ning äh, me loomulikult arvestame ka äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta seitsmeteistkümnenda juuli Ita-, Euroopa Parlamendi resolutsiooniga ning äh, ähm, ka mitmete teiste dokumentidega. meil toimub viiendal ja kuuendal septembril Roomas kohtumine noorsootagatise teemal ja samuti arutame Erasmuse programmi ning Milanos toimub oktoobri lõpus konverents, äh, kus äh, räägime äh, Euroopa tsiviilteenistuse rollist ja me tahaksime Äh, tulla seal välja selle ettepanekuga, et meil võiks olla selline Euroopa tsiviilteenistus või kodanike teenistus, kui, kui soovite, võime sellega niimoodi, seda ka niimoodi nimetada. ning äh, meil võiks olla siis teatud äh, grupp riike, kes oleks siin juhi rollis, sellepärast et hetkel see programm Äh, tõesti äh, toimub nii-öelda vabatahtlikkuse põhimõttel, meil ei ole mingit äh, juriidilist alust tegutsemiseks ning detsembri alguses tahaksime vaadata siis nii formaalse kui mitteformaalse hariduse temaatikat ja seda, kuidas tunnustada neid oskusi, mis erinevate haridusvormide läbi on saavutatud. samuti Äh, ärgem unustagem, et noored on innovatsiooni edasiviijad ning me peame äh, noorte potentsiaali väga hoolikalt arendama. aitäh selle väga põhjaliku ülevaate eest. ma arvan, et selle Euroopa kodanike teenistuse käivitamine on tõesti väga oluline, see tagab, et selle, et et Euroopa poliitikat viiakse ellu nii Euroopa tasandil kui ka riiklikul tasandil, aga nüüd küsimused, palun. proua esinaine sooviksin alustuseks äh, öelda vaid paar sõna. meenutaksin Poola eesistumisperioodi. Ähm, mäletan hästi, kui raske äh, oli äh, eesistuja maa roll, kuid sooviksin öelda siinkohal seda, et prioriteetide paikapanemine on väga keeruline eesistumisperioodi jooksul, eesistumisperiood on lühike, samas noorsootöö spordivaldkonnas peavad eesmärgid olema väga pikaajalise suunitlusega. ma leian, et äärmiselt positiivsed on need mõtted, mis on suunatud juba tehtud töö jätkamisele. ei ole vaja häbeneda, kui ei tooda välja mingeid uusi algatusi. väga tähtis on jätkata olemasolevat juba tehtud tööd, see näitab, et Euroopa poliitika on järjepidev, et me ei keskendu ainult üksikutele sündmustele. see oli üldine kommentaar tänase päeva kohta samuti ning äh, teiseks ma sooviksin öelda ka seda, et minu jaoks on väga tähtis see, et äh, nii hästi eesistujariik kui ka liikmesriigid äh, ühekaupa oma riikides pööravad tõsist tähelepanu nendele teemadele. Teie, härra minister, olete eh, vastutav ka selle eest, et need algatused saaksid rahalise toetuse eh, ning lõpetuseks sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et sport on loomulikult väga eh, hea nii hästi füüsilise tervise tugevdamiseks kui ka, kuid samas seonduva spordiga ka õnnetusjuhtumid ma tervitaksin, kui Euroopa tasandil leiaks aset ka arutelu selle üle, mis juhtub nende noorte inimestega, kelle sportlase karjäär katkeb, kui need inimesed on väga noored. me peame pöörama tähelepanu sellele, et need inimesed ei jääks üksi. sport, eelkõige just tippsport, nõuab suuri ohvreid ning meil on vaja leida Euroopa tasandil lahendused, et aidata neid inimesi, kes on tippspordile ohverdanud oma tervise. soovin rõhutada ka eh, seda, et äärmiselt tähtis on jätkata juba alustatud tööd, viia edasi olemasolevaid algatusi ning mitte keskenduda üksikutele tähtsatele sündmustele härra Morgana. president, eh, signor sottosegretario, io prendo la parola perché in linea. suur tänu. suur tänu, härra minister, härra riigisekretär, ma lisaksin midagi sellele, mida kolleeg äsja ütles, ma olen samuti veendunud, et kuigi eesistumisaeg on lühike, on see väga oluline sest kui meil on selline eesistujariik, kes väga otsustavalt tegeleb tähtsate teemadega, mitte ainult nende teemadega, mis parajasti aktuaalsed on, siis see viib selleni, et on tõesti võimalik ka mõndagi ellu viia. ja eelkõige näidatakse ka, milline on see tee, mida mööda edasi minna kogu Euroopaga. härra Popa, ma tunnen teid, ma tean äh, kui suurt pühendumust te olete üles näidanud, ma olen kindel, et see läbib ka punase joonena teie eesistumise aega. ja e, nagu ka ütlesite, on tõepoolest väga oluline siin pädevuste küsimus, väga oluline on siin aidata just noori inimesi, Euroopa Parlament on ka väga tugevalt tegelenud noorte tööhõive teemaga, mitte ainult üldistes joontes, vaid ähm, siin tuleb tõesti astuda ka konkreetseid samme. ja neid äh, tegevusi tuleb jätkata, me peame ka nõudma seda, et härra Juncker äh, tõepoolest täidaks neid lubadusi, mis ta andis enda ameti nimeta-, ametisse nimetamisel. oluline on see, et on ka uusi elemente tekkinud, nagu näiteks Euroopa tsiviilteenistus, mis võimaldab äh, koguda uusi kogemusi, see on väga huvitav teema, mida võiks edasi arendada. et suur tänu teile ja ma olen kindel, et ähm, see töö kõigi nende küsimuste kallal jätkub. suur tänu, palun järgmine kõneleja. Äh, suur tänu, et tutvustasite eesistujariigi Itaalia prioriteete just noorsoo küsimuste vallas jah, ma olen arvamusel, et on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit toetaks noorte kodanike aktiivsust, et nad kasutaksid oma õigusi, sealhulgas õigust käia valimas ja kasutada seda õigust ka vastutustundlikult vahel ei kasuta noored seda võimalust, seda õigust piisaval määral. kuigi see viiks selleni, et ühiskond tõesti ka võtaks nende vajadusi rohkem arvesse ja poliitikud mõtleksid rohkem noorte huvidele ja vajadustele. sealhulgas on väga oluline perepoliitika ja selle seos tööhõivega nii et ma toetan täielikult seda, et rahastatakse rohkem haridust ja noorte inimeste aktiivset ähm, tegevust kodanikena. ja nüüd on mul ka üks äh, küsimus teile, härra Poba, ja see puudutab äh, noortegarantiid on ette nähtud teatud piirangud, mis puudutab kõige riskantsemate piirkondade rahastamist, kus on väga kõrge noorte töötus, kakskümmend protsenti ja rohkem. mõnedes riikides me soovime seda vanusepiirangut tõsta kuni kahekümne üheksanda eluaastani, et ka veel sellises vanuses oleks võimalik neid vahendeid kasutada küsiksingi, kas äh, te peate võimalikuks eesistujana võimaldada äh, noortegarandi kasutamist ka neis piirkondades, kus noorte tööpuudus on kõrgem kui kakskümmend kolm protsenti. see oleks oluline võimalus mõnedele riikidele. nii et kas teil on plaanis sellele järele mõelda, aitäh! aitäh! Ähm, aitäh, eesistuja. ma kasutaksin võimalust, et suunata üks küsimus härra riigisekretärile. mida on noorte garanti puhul üldse tehtud peale selle, et see on nüüd paberile pandud? me oleme kuulnud, et Itaalias olevat see programm käivitunud täpselt neli kuud tagasi, esimesel mail ja mis siis nende nelja kuu jooksul on äh, juhtunud, millised tulemused on, kas tõepoolest noorte tööpuudus on vähenenud ja kas see programm on vastanud ootustele? või mida tehakse siis, kui need ootused ei saa täidetud ja noorte tööpuudus ei vähene? aitäh, palun um,. suur tänu. mina olen terve oma elu veetnud äh, töötades noorte inimestena, olen püüdnud kasutada kunsti ja kultuuri, et äh, aidata neil omandada oskusi juhi omadusi ja ma usun, et kõige parem pärand, mida te saaksite jätta, oleks see, kui te tõesti kaasaksite noori inimesi poliitikaotsuste langetamisse. nii et äh, tulevik äh, oleks nende jaoks tõesti midagi, mida nad ise saavad äh, kujundada. ma leian, et väga huvitav on see, mida te ütlesite, et noored inimesed on innovatsiooni kandjad. ma arvan, et see on tõesti äh, väga õige märkus ja sellepärast on oluline, et noortel oleks ka selline turvaline koht, kus nad saaksid katsetada, saaksid riske võtta ja see on suur väljakutse, kuidas selline turvaline koht luua. ma tean seda väga hästi ka omast kogemusest kunstnikuna Äh, spordivaldkond mulle niivõrd äh, tuttav ei ole, aga ma tean kunstivaldkonnast, et see on just võimalus, kuidas anda noortele ka võimalus ja, ja see ähm, teadmine, et ka nemad kujundavad tulevikku. aitäh! nüüd annaksingi sõna taas riigisekretär Popele vastusteks noorte poliitika kohta ja siis saame jätkata ka spordiküsimustega. meil ei ole kuigi palju aega veel järel, aga palun. E aitäh. Al... Eh, aitäh kõigi nende kommentaaride ja küsimuste eest. eriti kolleeg Strozjevskile olen teiega nõus. eesistumine kestab kuus kuud, see on üsna lühike aeg. ratast selle ajaga ei leiuta. ja just sellepärast on eriti oluline järjepidevus poliitikas selleks, et see poliitika viiks ka tulemusteni ja oleks tõhus. me tõesti ei tohiks keskenduda ainult üksikutele suursündmustele, nii et nõustun teiega täiesti. mis puudutab noortepoliitikat, siis Itaalia soo-, eesistuja soovib keskenduda kahele küsimusele. esiteks noortegarantii, sellega on juba tegeldud ka Euroopa tasandil, see peab saama struktuurseks poliitikaks. me juba teame, mida on ette võetud äh, ja mis on plaanis, aga see peab tõesti kujunema struktuuripoliitikaks, nii et kõigil noortel, kellel ei ole veel töökohta ja kes ka ei õpi, et nad sellegipoolest leiaksid võimaluse ühiskonnas, olla ühiskonda kaasatud ja sellepärast ähm, peaksime me püüdma kõige paremaid ähm, tavasid ja kogemusi kasutada, mis on erinevates äh, riikides ähm, kogutud, me ei pea tingimata midagi uut leiutama, ja sellepärast äh, olemegi uurinud seda, kas äh, see Euroopa tsiviilteenistus võiks olla üks selline element, mis kaasaks äh, noori rohkem Euroopa, Euroopasse ja Euroopa kultuuri. edasi, ma olen nõus, et oluline on ka ligipääs äh, oma õiguste kasutamisele äh, see on oluline ka vastutusvõime perspektiivist. tihtipeale nähakse noori selliselt, nagu nad ei oleks, olekski kunagi võimelised seda vastutust kandma. me peame tagama selle, et neile antaks võimalus see vastutus võtta ja see avab ka tee innovatsiooniks ka, ka tööelus olen nõus ka sellega, mida kuulsime, et äh, need, kes kujundavad poliitikat, peavad eriti arvestama ka sellega, et äh, mitmetes riikides on noorte osalemine valimistel väga madal ja see peaks tegelikult panema häirekellad lööma. sest äh, see näitab, et demokraatlikud protsessid on vaesunud. kui nooremad põlvkonnad äh, ei tunne, et nende hääl annaks neile võimaluse võtta vastutuse äh, ja ka kujundada seda ühiskonda, milles nad elavad. nii et ma olen nõus, et noortepoliitika ei saa seista eraldi perepoliitikast edasi, noortegarantii küsimus. see kahekümne kolme protsendine piirang programmi kasutamiseks minu teada seda ei ole. see programm peaks olema avatud kõigile noortele, kes ei tööta ega ka õpi. see on siis mõeldud sellistele äh, Äh, noortele, kes selles, sellises vaakumis parajasti on. ja Itaalias me seadsime vanusepiiriks kakskümmend üheksa aastat, meil on hea meel näha, et ka äh, mõned teised riigid pooldavad sellist äh, vanusepiiri tõstmist, usun, et see on õige tee. proua Rinalfi, ma arvan, et see on, et on veidi vara veel äh, teha järeldusi, kokkuvõtteid tulemustest, seda nii kogu Euroopa kui ka ainult It Itaalia tasandil, see programm on ainult neli kuud kestnud ja ma arvan, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus saab juba esimeseid kokkuvõtteid teha, lõplikke kokkuvõtteid, aga alles kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus, kui kõik vahendid on ära kasutatud. ja lõpetuseks ähm, proua Woodi küsimus. ma arvan, et äh, oluline on kasutada neid äh, võimalusi, mida pakub äh, haridus et tõesti luua sellised turvalised äh, ruumid, kus on võimalik äh, välja arendada erinevaid oskusi ja see on väga oluline nii ühiskondlikus äh, plaanis kui ka iga inimese isiklikus arengus. ja me peaksime tõesti hakati ka otsima selliseid kohti, sellist keskkonda, mida saaks luua, et noored tunneksid ennast kindlamalt ja panustaks ikka ühiskonda, aitäh. tuleksin kiiresti veel korraks spordi juurde tagasi, paar prioriteeti selleks, et saaks vastata ka küsimused, mis selles sektoris, selle sektori kohta eh, esitati, eh, kuid ma paluksin kiiresti vastata, sest et meil on aega vaja veel ka koordinaatorite küsimuste lahendamiseks. jah, aitäh et lühidalt vastata küsimusele, mida me eesistujana kavandame spordivaldkonnas äh, Äh, siis ütleksin kõigepealt, et me tõepoolest toetume siin äh, juba Kreeka eesistumise ajal vastu võetud töökavale, mis puudutab ajavahemikku kuni aastani kaks tuhat neliteist äh, ning meie eesistujana pöörame väga suurt tähelepanu kultuuri ja spordi integreerimisele samas soovime tõsiselt võidelda võistlustulemuste manipuleerimise vastu, pettuste vastu spordivaldkonnas. me kavandame olulisi kohtumisi äh, Euroopa spordiministrite kohtumine Roomas leiab aset kahekümnendal, kahekümne esimesel oktoobril, ministrite nõukogu äh, kahekümne esimesel novembril äh, ning kahekümne viiendal novembril leiab aset ka sporditeemaline äh, kohtumine ministrite vahel. pöörame erilist tähelepanu spordi ja innovatsiooni vahelistele seostele. väga sageli töötatakse just spordisektoris välja uusi tehnoloogiaid, mida saab kasutada ka mujal. ning lõpetuseks sooviksin rõhutada veel ühte äärmiselt olulist punkti, nimelt spordi viimine massidesse, massispordi arendamine, nii hästi noorte no, tervisesportlaste tegevuse toetamine kui ka eh, vanemate inimeste eh, toomine spordi juurde. me eh, püüame pöörata rohkem tähelepanu sellele, et istuva eluviisiga inimesed teeksid rohkem sporti, et lapsed leiaksid oma tee spordi juurde väga paljud äh, spordiühingud pakuvad võimalusi äh, spordiga tegeleda ka väljaspool kooli ning nende tegevuse toetamine on äärmiselt oluline. seni vastamata küsimused, aga äh, suunan edasi sekretäriaadile, et nad leiaksid vastuse kirjalikul teel. nüüd aga, mis öeldi siin spordikeskse rolli kohta Itaalia eesistumisperioodi jooksul. spordikoolide edendamine on loomulikult väga tähtis meie jaoks. eriti suurt tähelepanu pöörame me spordiühingute tegevuse toetamisele spordigümnaasiumid eh, on eh, samuti oluline eh, koht, kus on võimalik tugevdada kooli ja spordi vahelisi seoseid ning Itaalia eesistujana korraldab kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal detsembril Roomas kolmeteistkümnenda konverentsi, mis on pühendatud spordisektori arendamisele me äh, arutame seal äh, spordi võrgustamise võimalusi. suur tänu, ütleb esinaine. me täname Itaalia kui eesistuja esindajaid ning sooviksin viidata ka kahe aasta eest spordi kohta vastu võetud äh, dokumendile, kus me rääkisime sellest, kui oluline on äh, luua noortele sportlastele eh, ka täiendavaid karjäärivõimalusi, et pärast sportlase karjääri lõppu oleks neil võimalus eh, leida endale eh, tööd ning veel paar sõna parlamendi rolli kohta. parlament on pööranud spordi ja noorsootöö edendamisele väga palju tähelepanu, me loodame, et äh, siin jõutakse ka konkreetsete sammudeni, konkreetsete otsusteni ning kui äh, Äh, Itaalia eesistumisperioodi jooksul äh, konkreetseid otsuseid veel ei tule, siis me loodame, et äh, siin liigutakse siiski edasi, et leitakse finantsvahendeid selleks, et edendada noorsootööd, noorte ja ka sporti. sooviksin veel kord tänada meie külalisi ning sellega on komisjoni koosolek lõppenud ma tänan kõiki osalejaid ning me sooviksime nüüd veel kasutada järelejäänud aega kahtekümmend minutit koordinaatorite koosoleku jaoks. niisiis ma paluksin kõiki, kes ei ole koordinaatorid, saalist lahkuda.